vaja rohkem äh, ETCS seadmeid, äh, meil on vaja saada rohkem kaupu ja reisijaid äh, rööbastele. president katkestab kõneleja. tänan, kolleeg. kolleegid, palun rääkige aeglaselt, sellepärast et tõlkidel on suured probleemid nii kiirete kõnedega. kolleeg Said El Kadraoui sotsialistide ja demokraatide nimel, palun. Eh, suur tänu